seonduv teema, see puudutab siis Bulgaaria piirile saabuvaid Süüria pagulasi ja annaksin kõigepealt sõna härra Venizelosele nõukogu nimel. suur tänu, härra juhataja. austatud äh, saadikud pagulaste vood Bulgaaria ja teiste liikmesriikide piiril on tihedalt seotud olukorra halvenemisega Süürias. Tängituna geograafilisest asendist peab Bulgaaria vastu võtma väga palju abivajajaid. Bulgaaria on just üks neist liikmesriikidest, keda kriis kõige valusamalt puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta jaanuaris koostas ÜRO pagulaste teemalise raporti, kus viidati ka Bulgaaria probleemidele. inimesed vajavad rahvusvahelist kaitset ning Bulgaaria omalt poolt peab pakkuma vastavad tingimused nende inimeste vastuvõtmiseks see puudutab ka valitsusväliste organisatsioonide tegevust vastuvõtu tingimused teatud, peavad vastama Euroopa standarditele. me saame aru, missuguse väljakutse ees liikmesriigid seisavad, kui nad peavad vastu võtma põgenikevoogusid. Bulgaaria on kõrgemal poliitilisel tasandil äh, kinnitanud, et nad teevad kõik, mis võimalik, et pagulasi vastu võtta, kuid nende võimalused on piiratud, vastuvõtupunktid on nagunii juba ülerahvastatud ning tegemist on väga keerulise probleemiga. ÜRO raport, millele ma viitasin, räägib sellest, millised peavad olema need tingimused, kus pagulasi majutada, kuidas selliseid varjupaigasid luua, kuidas on võimalik seda olukorda üldse parandada, kuid olukord on keeruline. Bulgaarias käis ka Euroopa Liidu delegatsioon olukorraga koha peal tutvumas ning äh, Euroopa Parlament äh, on samuti väljendanud muret selle olukorra pärast. ma hindan kõrgelt parlamendi osavõtlikkust. Bulgaaria äh, omalt poolt on teinud tõsiseid jõupingutusi selleks, et olukorraga toime tulla. Bulgaariast on saanud värav, mille kaudu pagulased Euroopa Liitu sisenevad Need on inimesed, kes on Süüriast lahkunud ning eh, päris eh, kindlasti on vaja need inimesed ka eh, väärikalt vastu võtta, neid tuleb, nad tuleb majutada inimväärsetes tingimustes ning need probleemid puudutavad tõsisemalt neid liikmesriike, mis asuvad lõuna ja idapiiril, samas nendel riikidel on väga palju finantsprobleeme oluline on pöörata tähelepanu mitte ainult majutustingimustele, vaid ka sellele, kuidas neid äh, rändajate voogusid paremini hallata. siin tuleks äh, äh, Süüria kodanike olukorra hõlbustamiseks Euroopa Liidus võtta vastu uusi algatusi Euroopa Liidu lõunapiiril asuvad riigid on väga tugeva surve all, seetõttu meil on vaja kasutada ära kõik meetmed, mis võimaldavad neid riike aidata. meil tuleb luua abi vajavatele inimestele ka kõik vajalikud abiteenused. Olnik Malmström, suur tänu teile suur tänu teile, härra president, lugupeetud eh, nõukogu esindajad, daamid ja härrad. komisjon on äärmiselt suur, suures mures eh, migratsioonisurve pärast meie liikmesriikide piiridel, eriti puudutab see Bulgaariat. tahame tunnustada Bulgaaria võimuesindajate poolt tehtud tööd eh, vabaühendused on samuti osalenud ka teised liikmesriigid, et olukorra tõsidus ei eskaleeruks praegusel hetkel on eh, olukord stabiliseerunud, et aja halveneb praegusel hetkel, kuid paljud tõsised probleemid eh, tuleb ära lahendada. näiteks eh, vastuvõtukeskustes olevate migrantide olukord, asüülitaotluste läbivaatamine ning rahvusvahelise kaitse omistamine neile, kes seda kõige enam vajavad väga inimesed, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, on väga keerulises olukorras. Eh, samuti tuleb kannatada, teha kõik selleks, et Dublini kokkulepped viidakse ellu. praegu eh, peaks eh, olema tõesti esmane võimalus kasutada kriisilahendusmehhanismi artikli kolmkümmend kolm Dublini määruses. praegusel hetkel artikli kolmkümmend kolm järgi Äh, äh, rakendus ähm, äh, ei süüdista mingit ri-, ühtegi riiki ja seda, see koda teab seda väga hästi, tegu on solidaarsusmehhanismiga. see tähendab seda, et me tunnistame, et tead, iga riigis on eriti suur su, surve eh, ning eh, seda nii riigile kui ka eh, põgenikele, kes on hädas artikli kolmekümne kolme kasutamine oleks signaal sellele, et riik ei ole üksinda ning et liikmesriik soovib äh, seda, äh, teist riiki, liikmesriigid soovivad oma kas, äh, soovivad hädas olevat liikmesriiki toetada ja aidata. ning see tähendab ka finantstoetust. lisa, oleme Bulgaariat juba toetanud, toetame ka edaspidi, see tähendab seda, et Bulgaaria eh, vajab eh, toimivat tegevusplaani ning eh, see, sellise tegevusplaani alused on juba olemas. praegusel hetkel erinevad organisatsioonid, liikmesriigid ning kolmandad riigid osaleksid selles tegevusplaanis, see annaks äh, vahendid selleks, et toetada Bulgaaria riigivõime, selleks, et ära hoida äh, struktuurilisi probleeme. tegevusplaan garanteeriks ka pikaajalise strateegia probleemide lahendamiseks äh, muuhulgas ka integratsioonivahendite väljatöötamist nende jaoks, kes Bulgaariasse jäävad, see aitaks ära hoida ka tulevikusi kriise pikaajaline planeerimine on loomulikult vajalik, on ebatõenäoline, et äh, pikaajaline, et pikas perspektiivis surve Bulgaaria äh, piiridele leeveneks. Äh, meil on vaja ka kiireloomulist abi osutada ja seda koheselt ja samuti ka pikemas perspektiivis. komisjon loomulikult nii teavitab nii nõukogu kui Euroopa Parlamenti toimunud arengutest, aitäh! suur tänu, härra Veeber, palun! austatud härra president, eesistuja, härra volinik, proua volinik. me rääkisime juba Süüria tragöödiast eelmise arutelu äh, käigus ja nüüd me räägime, kuidas see konflikt on jõudnud Euroopasse, sellepärast me näeme, et pagulased koputavad Euroopa ustele ja paluvad abi ja ma sooviksin eelkõige tänada just Süüria naaberriike, kes tõesti on teinud väga suuri jõupingutusi pagulaste jaoks aga samasugused äh, jõupingutused humanitaarabi Euroopas on samuti vajalik. Euroopa lehtedes äh, viimastel nädalatel me oleme näinud artikleid, mis käsitlesid äh, Bulgaarias ähm, tara ehitamist ja ähm, artiklid räägivad sellest, kuidas Euroopa lükkab tagasi ähm, Süüria pagulased, Euroopa kindlustab ennast pagulaste vastu ja nii edasi. ja seepärast meil on täna ka see arutelu siin, need see mulje, mis on jäänud, et Euroopa justkui äh, üritab ennast isoleerida, selline olukord ei saa tekkida ja seetõttu, selle me peame täna ka välja tooma oma arutelus Bulgaarias, nagu teistelgi riikidel on eriline vastutus, sellepärast et äh, tema on sattunud äh, selle kriisipiirkonna piiririigiks ja ma loodan, et sotsialistlik valitsus ei kasuta seda ära oma huvides, sellepärast et teate, et valitsusel ei ole ähm, ainutoetust, nad peavad äh, koostööd tegema paremäärmusliku Ataka äh, parteiga ja ma loodan, et selline koostöö ei vii selleni, et ähm, Süüria abilastele abi ei osutata, et Süüria pagulastele abi ei osutata. pagulastel on vaja abi ja me palume ka, et äh, Türgi koos teistega piiriprobleeme lahendab ja samuti me oleme ka finantside osas solidaarsed nende riikidega, kes Euroopa välispiiridel peavad selle probleemiga silmitsi seisma ning me peaksime ka vahendeid, mis on suunatud Süüria põgalustele, eh, suunatud eh, suurendama selleks, et me saaksime neid rohkem abistada, aitäh! aitäh! härra Kirillov on esitanud teile sinise kaardi küsimuse, kas te olete valmis sellele vastama, palun, härra Kirillov! Вие недопустимо политизирате сами въпрос. Suur tänu. Te muudate selle küsimuse väga poliitiliseks ja see on täiesti vastuvõetamatu. Ei, oma partei esindajana teete te seda ikka ja jälle. kas te saaksite kommenteerida endise peaministri tsitaati kahe tuhande üheteistkümnendal aastal nähti ette Äh, põgenikelaagri ehitamine tuhandele inimesele, kuid on raske öelda, kui palju on ära kulutatud, sest äh, mitte midagi ei ole tehtud tegelikult. valitsus pidi mõne kuuga äh, suuri imesid korda saatma, et seda protsessi kontrolli alla saada. suur tänu selle küsimuse eest, ma sooviksin veel selgelt tunnustada Äh, Bulgaaria jõupingutusi välispiiridel, see on tõesti väga suure probleemiga tegu, aga praegune valitsus peab esitama endale küsimuse, et miks selliseid artikleid me näeme, miks selline äh, müür on ehitatud. ja arvestades sellega, et nad teevad koostööd äh, paremäärmusliku Ataka parteiga, siis äh, see on selline teema, mida me peaksime siin parlamendis arutama ja ma loodan, et äh, sotsialistid ka piisavalt kriitikat avaldavad oma fraktsiooni äh, kuuluvate parteide suunas. aitäh, palun proua Guillaume. suur tänu, kaks nädalat tagasi osalesin missioonil Bulgaarias libekomisjoni nimel, mille eesmärgiks oli muuhulgas ka hinnata varjupaiga taotlejate olukorda Bulgaarias ja siis tagada institutsioonide poolne toetus neile. tulen sealt tagasi erinevate tunnetega, kõigepealt on selge, et Bulgaaria ametivõimud on püüdnud äh, varjupaiga taotlejate olukorda parandada, kuid samas on olukord koha peal äh, küllaltki raske ja oleme kaugel vastuvõetavatest tingimustest või siis Euroopa standarditest varjupaiga taotlejatele. mul on siin mitu märkust, mis on seotud nende keerukate olukordadega, mida ma seal kohapeal nägin. kõigepealt kaheksakordseks on tõusnud varjupaiga taotlejate arv võrreldes eelnevaga. selge see, et problemaatiline ei ole ainult see, et neid nõudmisi on nii palju, kuid ka sellepärast, et Bulgaaria süsteem ei ole valmis vastu võtma nii paljusid varupaiga taotlejaid, nii et äh, kuulsin siin varese hoiatuse süsteemist, äh, mis oleks võib-olla positiivne, kuid ma arvan, et äh, ja teiseks, kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast peale on piiridel tõusnud varjupaigataotlejate hulk ja kas komisjon teeb koostööd Bulgaaria ametivõimudega, et äh, lubada neile äh, inimestele kiiret ligipääsu varjupaigamenetlusele ja et neid ei saadetaks tagasi reeglite vastaselt ning lõpuks äh, Bulgaaria peab oma kohustust täitma ja kinni pidama Euroopa akiist, kuid samas tuleb neile tagada ülejäänud Euroopa solidaarsus ja et see solidaarsus peab väljenduma siis nii rahalises plaanis kui ka varjupaiga taotlejate vastuvõtmisel. härra Iltšev, teil on sõna. daamid ja härrad, üks hetk, palun, kes esitas sinise kaardi küsimuse? härra Stojanov palun, härra Stojanov. lugupeetud proua Guillaume, mul on üks küsimus teile esitada kui te tahate, et põgenikke ei peetaks kinni ja et Türgi laseks neid Bulgaariasse rahulikult jõuda, siis kas te võiksite ise võtta sotsialistliku Prantsuse presidendi nimel endale kohustuse, kui palju on öö, valmis Prantsusmaa Bulgaariast vastu võtma põgenikke. E, enne kui öö, loomulikult peab öö, president ütlema, kui palju ta äh, neid äh, põgenikke vastu võtab, me oleme hakanud juba vastu võtma ja me peame tagama selle, et inimesi ei saadetakse piiridelt tagasi, kui neil on vaja kaitset ja see puudutab kõiki liikmesriike. aitäh, härra Iltšev, palun. lugupeetud daamid ja härrad, mina olen osalenud Bulgaaria, Türgi ja Kreeka missioonidel ja pean ütlema, et minu koduriik teeb jõupingutusi, et äh, kõikide ootustele vastata. varjupaiga taotlejad ootavad kaitset, häid elutingimusi ja Euroopasse integreerimist, aga mitte ilmtingimata Bulgaariasse. me peame me ütleme, et Bulgaaria peab oma kohustusi täitma, kuid me peame tagama ka julgeoleku piiridel, me peame vastama Bulgaaria kodanike ootustele, kes ei taha, et sotsiaalne koorem langeks nende õlgadele. Need öö, ootused aga viivad meid küsimuseni, kuidas me saame Bulgaaria piiri kaitsta selleks, et meie riik oleks kaitstud Äh, kriminaalide sissetulemise eest. kuidas me saaksime aidata neid, kes elavad äh, seda õudust läbi Süürias? Bulgaaria näitab üles äh, solidaarsust meil on vaja ka finantsvahendeid, mida Bulgaarial ei ole, sellepärast on meil vaja abi. Bulgaaria valitsus töötab praegu äh, riikliku eelarve põhjal, kuid meil on vaja ka poliitilist paindlikkust, me peame Türgilt paluma rangemaid kontrolle nende üle, kes ületavad Türgi-Bulgaaria piiri ja kes Türki sisenevad kui me tahame, et Bulgaaria võtaks vastu aastas kaks tuhat ja rohkem põgenikku, siis see ei lahenda probleemi. kuid kui me oleme solidaarsed, siis ma arvan, et neid küsimusi saab mõistlikult lahendada. siis saame osaliselt põgenikud ka integreerida, sellepärast on Bulgaaria välja töötamas riiklikku tegevuskava. Need on Bulgaaria kodanike ootused, kuid tunnistan, et olukord on keerukas, on vastuvõtukeskusi, mis teevad hästi oma tööd ja teised ei tee hästi oma tööd, kuid kõige olulisem on saata sõnum välja, et Bulgaaria ei ole üksi selles võitluses. Teil on sinise kaardi küsimus proua Jänestilt, palun uh,. ma olen natukene segaduses. mikrofon ma soovisin äh, veel kord küsida, keda te sellega mõtlesite, kas te mõtlesite Süüria pagulasi või kedagi teist või üldiselt inimesi, kes on piirile jõudnud ja soovivad näiteks Euroopa Liitu pääseda, ma sooviksin selle kohta täpsustust. härra Iltšev, palun. suur tänu selle küsimuse eest. kaheksakümmend protsenti Bulgaaria territooriumil elavatest inimest territooriumile tulevatest inimesed tahavad jätkata oma teed mujal Euroopasse, sest Bulgaaria on kõige vaesem Euroopa riik. mina ei saa vastata sellele küsimusele, miks nad seda teevad kuid, kuid kaheksakümmend protsenti neist soovivad varjupaiga taotleja staatust selleks, et mujale Euroopasse minna, kuid lõpetame nüüd jutu sellest ähm, okastraadist, tegemist on kolmekümne kilomeetri pikkuse lõiguga, mis äh, takistab sisserändajaid kuristikku kukkumast, sellepärast et nad peavad minema piiripunktidesse. härra Tavares, palun. aitäh. selge on täna see, et institutsioonide plaanis on Euroopa teinud juba algusest peale strateegilise vea Mm, öeldakse, et, öeldi, et äh, sõda ei kesta kaua, kuid me tegelikult ei tea, kui kaua see sõda veel kestab ja me peaksime nüüd mõtlema põgenike ümberasustamise peale, me peame sekkuma nii kiiresti kui võimalik, sellepärast et just nii saame rahumeelselt äh, lahendada põgenike probleemi tuleme nüüd tagasi aluspõhimõtete juurde, solidaarsuse juurde. me peame olema solidaarsed nii põgenike kuid ka teiste liikmesriikidega, me peame tuginema aprillikuu konventsiooni kolmekümne kolmandale artiklile, sellepärast et me ei pea olema solidaarsed mitte ainult põgenikega, vaid liikmesriigid peavad tunnistama, et peame kriisi lahendama, nagu näiteks ka Kreeka puhul ja, ja härra Venizelos mõistab seda kõige paremini äh,, aluslepingu kaheksakümnendat artiklit on kasutatud äh, selliste juhtumite puhul ja nõukogu ei ole kunagi öelnud, et et just äh, seda artiklit peab kasutama, kuid kasutagem seda nüüd äh, nii strateegiliste kui ka humanitaarsete küsimuste lahendamiseks, kuidas äh, põgenikud ümber asustatakse ja kasutagem ära aprillikuu konventsioon ja hoiatussüsteem selleks, et mitte tekitada veelgi rohkem tragöödiat ja muuta Süüria probleem veelgi tõsisemaks Euroopas proua Ernst, teate, ma pean endalt küsima, et mis vahepeal veel juhtuma peab, sellepärast et mm, me näeme, et mm, Euroopa oma pagulaste poliitikaga selliselt enam jätkata ei saa mitte päevaga. loomulikult mm, see, kuidas Süüria pagulasi Bulgaarias koheldakse, see on täielik skandaal ja üks müür rohkem on tõesti viimane asi, mida me Euroopas veel vajame, aga ma küsin teilt tõsiselt, kas tõesti äh, on kasu sellest, et me siin laidame Bulgaariat, äh, lobiseme tegevuskavades, saadame neile natukene raha. aga varjupaigataotluse äh, õiguspaketid tegelikult ei ole absoluutselt mitte midagi muutnud äh, pagulaste olukorras, me ei ole mitte mingisuguseid standardeid varjupaigapoliitika osas ja Dublin kolm, see on tõesti muutunud lihtsalt inimvääritu poliitika sümboliks. me räägime siin Bulgaariast, äh, tund hiljem räägime Kreekast, aga me võime ükskõik millisest liikmesriigist rääkida ja ikka leiaksime puudujääke, väga suuri puudujääke ja kui teie siin parlamendis olete otsustanud eelarvet äh, kärpida, siis sellega koos te ka vähendasite neid ressursse, mida suunatakse pagulaste abiks Frontexis ja Eurotaxis, igal pool visatakse lihtsalt raha välja, ei suunata seda sugugi pagulaste mm, abiks ja mul on tõesti sellest silmakirjalikkusest äh, kõrini, sellepärast et äh, niikaua, kui meie siin raha aknast välja viskame, pagulased kannatavad, aitäh. aitäh, palun härra Stojanov. suur tänu, sellele arutelule ette nähtud aeg on skandaalselt lühike. lugupeetud volinik, te rääkisite nendest pagulastest, kes tulevad Bulgaariasse ja siis leiavad Euroopasse edasi, kuid paljud neist jäävad Bulgaariasse selleks, et oodata sõja lõppu ning siis koju tagasi pöörduda. mis integreerimisest me siin üldse rääkida saame? ja teiseks ma, siin öeldi, et Bulgaaria andis kolmsada tuhat eurot selleks, et aidata Süüria naaberriike, kuid mida Bulgaaria sai siis vastu selle abi eest? ning kordan kolleeg Iltševi küsimuse üle. palun näidake et äh, Bulgaaria ei ole üksi selles võitluses, sest praeguseni on olukord olnud vastupidine. härra Engel, palun, aitäh. tahaksin rahustada äh, härra Stojanovit, kui me käisime kaks nädalat tagasi Bulgaarias, siis äh, üks esimesi asju, mida me seal täheldasime, oli see, et välismaalased ei ole Bulgaariat vallutamas, vaid enamik neist tahavad edasi liikuda kas teistesse Euroopa Liidu riikidesse või pöörduda koju tagasi, sellepärast et vastuvõtud tingimused Bulgaarias ei ole vastuvõetavad või on vastuvõetavad alles väga öö, äh, vähest aega ja minul on ainult üks küsimus Euroopale, kuid see on määrava tähtsusega kui me räägime Türgist, siis Türgis on seitsesada tuhat süürlast, kes on koduriigist põgenenud, seal on miljoneid ja miljoneid süürlasi on ümber asutatud äh, oma äh, koduriigi sees ning Bulgaaria ei ole suutnud mõnd tuhandet pagulast äh, vastu võtta, samas kui teised Euroopa riigid on neist vastu võtnud viiskümmend, viissada või tuhat, mida me teeme siis, kui neid on sada tuhat? mida me teeme siis, kui neid on kakssada tuhat? kas meil siis lõpuks on Euroopa poliitika, mis on suunatud nende inimeste vastuvõtmisele või meil ei ole seda poliitikat? ma näen, et nõukogu nagu alati lükkab seda teemat kogu aeg edasi aga see ei lahenda seda probleemi, mis on seotud põgenike voogudega. aitäh, härra Kalfin, palun. aitäh. täna on Bulgaarias üksteist tuhat kuussada põgenikke, pooled neist süürlased. põgenike sissevool algas eelmisel suvel ja jätkus kuni eelmise aasta lõpuni. novembris tuli Bulgaariasse kolmsada kolmkümmend kaks inimest, septembris tuhat kuussada kuuskümmend kaks, nii et äh, see kriis, millest me räägime, hõlmab mõnda kuud. härra Engel ütles, et äh, kriis on lõppenud, ma ei mõista, millisest kriisist me räägime ja ma olen mures ka komisjoni sõnavõtu pärast. komisjon äh, komisjon on siin erapoolik ja need sõnavõtud ei ole ka korrektsed. Bulgaariale ei ole vaja lisamehhanisme, meil on vaja tagasisaatmislepet Türgiga ja teiste liikmesriikidega, kes peavad ühe osa neist põgenikest endale võtma ja me peame aitama Bulgaariat vastu võtta neid pagulasi, kes keda on kümme korda rohkem kui Bulgaaria vastuvõtuvõime neid vastuvõtta lubab ja komisjon peab tegema sellest olukorrast analüüsi kogu Euroopas, mitte ainult Bulgaarias. proua Gabriel, palun. aitäh. see külastus eh, libe komisjoni poolt Äh, tõi välja terve rea meetmeid, mis on pagulaste vastuvõtmiseks ette nähtud, me peame olema piisavalt julged, et öelda, et Bulgaaria ei olnud valmis äh, seda väljakutset vastu võtma, Bulgaarial läks äh, palju aega, et vastu võtta tegevuskava ning see andis omakorda hoogu juurde ksenofoobiale, me peame et tagama meetmete jätkumise ja pärast seda, kui nad ähm, aprillis lõpevad, siis äh, võib-olla tekivad need mingisugused probleemid meil uuesti, kuid mis puutub äh, nende isikute integreerimisse, siis ma tahaksin rääkida pigem koostööst kohalike omavalitsustega ja piirivalve väljaõppest ja tihedast koostööst Türgi ning teiste liikmesriikide. ja need on ainult osa nendest meetmetest, mida tuleb kasutada. aitäh, proua Fajon. hvala lepa predsedujoči spoštovana komisarka to kar se dogaja v Bul aitäh see mis bulgaarias toimub on tõeliselt äh, traagiline. Bulgaaria piiridel leiavad aset suured tragöödiad, äh, mis äh, ka-, panevad kahtluse alla meie solidaarsuse ning need, neid pagulasi ei tohiks piirilt tagasi saata ja Bulgaaria otsus ehitada see tara on ei ole see, mida meie tahaksime saavutada ning äh, me peaksime suutma tagada inimeste õigused. Mm, siin on ka suur surve ja me peaksime kasutama kas solidaarsusmehhanisme või teisi mehhanisme selleks, et äh, tagada abi. tegemist on eriti haavatavate inimestega ja me ei tohi ohustada nende inimeste turvalisust. härra Dias de Mera, palun. suur tänu, härra president, minu arvamus on järgmine, võimalikult kiiresti tuleb vastavalt artiklile kolmkümmend kolm hakata kasutama kriisihaldamismehhanismi ja töötada välja ka tegevuskava. tegemist ei ole mitte kiireloomulise olukorraga, vaid äh, see tärkava probleemiga, bulgaarlased üksi ei suuda sellega hakkama saada. nii et tegemist on tõelise häireolukorraga ja siin tuleb tagada kolme põhimõttelist asja, kõigepealt majutus, ühtlasi e, toit ning samuti ka hügieen, nii et sellised on need tingimused, mis tuleb täita häireolukorras. ja ma ei räägi siin ei varjupaigapoliitikast ega ka e, piirikaitsest sellepärast et arvestades hiljutisi sõdu Euroopa piiridel, siis me oleme ilmselgelt näinud, et süürlased ei taha tegelikult kuhugi põgene, vaid nad tahavad ikkagi pöörduda lõpuks ikkagi tagasi kodumaale ja just nimelt sellepärast ongi absoluutselt vajalik koostöö Euroopa Liidu sees ning ka Euroopa Liidu poolne solidaarsus. üksi ei saa siin keegi hakkama um,. The... nüüd lähme vaba mikrofoni vooru juurde, meil on siin mitmeid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 vabandust, jätkake, vahepeal ei olnud lihtsalt tõlget, jätkake, jätkake. kui vabaühendused meid ei aitaks ja ka eraisikud meile abiks ei oleks, siis ei olekski me toime, toime saanud tulla selle olukorraga. Bulgaaria institutsioonidel käis see kõik üle jõu, see on ilmselge vastutus on siin praeguse ja eelmise valitsuse õlul. kuid spontaanselt abistasid meid paljud inimesed, nad organiseerusid ise väga hästi ja nad tegid seda lausa nii hästi, et teinekord ei äh, tänata neid vääriliselt siinkohas tahaksin teha üleskutse proua Malmströmile mitte lõdvendada haaret Bulgaaria valitsuse suhtes. me peame tõepoolest tahtma seda probleemi lahendada, see probleem iseenesest ei kao ju kuhugi, kui me midagi ette ei võta. Süüria konflikti lahenemise osas optimistlikud me olla ei saa nii et äh, raskused äh, jäävad püsima nii Bulgaarias kui ka Euroopa Liidus laiemalt, aitäh. Euroopa Liit, Euroopa Parlament on kiitnud heaks resolutsiooni Süüria kohta pärast Lampedusa juhtumit te mäletate küll, millal see kõik toimus. loomulikult on ka Bulgaarias probleem. Bulgaaria ei ole küll Süüria otsene naaber. pagulased peavad läbima terve Türgi enne Bulgaariasse jõudmist. nüüd probleem seisneb selles et, et viiskümmend protsenti nendest inimestest on lihtsalt sisserändajad ja mitte pagulased. tegemist on Põhja-Aafrika ja teiste riikide sisserändajatega see kujutab endast ohtu nii Bulgaariale kui, Bulgaariale kui ka tervele Euroopa Liidule. vägivallajuhtumeid, milles osalesid ka sisserändajad, on fakt. faktiks on ka ksenofoobiline suhtumine, jah, ka see on fakt, Bulgaaria ei suuda selle kõigega ise hakkama saada, ta ei olnud selleks valmis selle kohta on ka statistilisi andmeid. augustist saadik aga on Bulgaaria täitnud kõik tingimused selleks, et vastu võtta tuhandeid sisserändajaid ning ta püüdleb endiselt nende probleemide lahendamise poole. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik Euroopa Liidu varjupaigasüsteem toetub solidaarsusel ja vastutustundel, Bulgaaria nendele tingimustele ka vastab. Bulgaaria on sattunud nüüd suure surve alla, kuid esimeste päevade raskused on nüüd ületatud. me peame kinni Dublini määrusest ning töötame välja ka kriisihaldamiskava. teeme koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega ja seda täiesti läbipaistvalt. jah, proua volinik, loomulikult on vaja veel palju pingutada selleks, et sisserändajate, vabandust, pagulaste elutingimusi äh, parandada ja hakkama saada ka kõikide varjupaigataotlustega. aga siiamaani pidi Bulgaaria iseseisvalt toime tulema, jaanuaris jõudis meieni esimene rahaline abi Euroopa Liidult nii et küllap koostöös Euroopa Liiduga ning ka Bulgaaria institutsioonidega saame selle olukorraga hakkama. suur aitäh, härra Kirillov, palun. suur tänu, härra president, kallid kolleegid. kui lubate, siis ma tahaksin väljendada oma positiivset üllatust selle suhtes, kes siin kõik on osalenud tänases arutelus isegi kriitikud olid tegelikult meie suhtes positiivselt häälestatud. olukord on hetkel selline, kus me peame lahendama mitte ainult praegusi hetkeprobleeme, vaid ka juba mõtlema tuleviku peale, Bulgaaria piir on ju Euroopa Liidu välispiir kahesaja kilomeetri pikkuses, piiri tega on ka mitmeid probleeme. ma tahaksin tänada volinik Malmströmi selle eest, et ta rääkis ka nendest aspektidest. ta rääkis ka solidaarsusmehhanismi aktiveerimisest, sest et selleta me probleemidega toime tulla ei suuda. meil on vaja iga liikmesriigi toetust ja proportsionaalset abi vastavalt oma SKT-le tahaksin tänada ka Kreeka peaministrit. Kreeka kogemustest on Bulgaariale palju kasu. me teame, kui palju on pingutanud Vahumere, Vahemere riigid. ja me oleme loomulikult väga rahul igasuguse abiga. nüüd on sõna siis äh, härra Kasakil suur tänu, härra president, lugupeetud proua volinik. pagulastega seotud kriis Bulgaarias sai augus, alguse augustis kaks tuhat kolmteist, me kiitsime heaks ka kriisihaldamiskava ja kaheksakümmend viis protsenti nendest meetmetest rakendati ellu veebruaris kaks tuhat neliteist Bulgaariasse saabuvate pagulaste hulk väheneb ja me võime öelda, et erilist pagulaste sissevoolu enam ei toimu. Nende inimeste arv, kes soovivad varjupaika meie kodumaal, on oluliselt kasvanud. reageeriti täiesti adekvaatselt, ei tekkinud ka mingisugust telklaagrit keset talve, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal äh, mitmekordistus Bulgaariasse saabuvate pagulaste arv. ja see näitab, proua volinik, et Bulgaaria suudab ka täiesti iseseisvalt hakkama saada ilma artiklita kolmkümmend kolm. proua volinik, palun. suur aitäh. vabandan, härra president, kuulasin veel tõlget. Euroopa Parlament käis ka ise Bulgaarias kohapeal ja ka minu töötajad on seal käinud, me teame, et olukord Bulgaarias on väga tõsine. väga lühikese aja jooksul on sinna tulnud suur hulk inimesi, Bulgaaria ei olnud sellest valmis, eelmisel aastal üksteist kuni kaksteist tuhat inimest. seda on väga palju riigi jaoks, kus ei olnud vastavaid struktuure olemas seda on väga palju Bulgaaria jaoks, palju ka võrreldes teiste riikidega ja võrreldav sellega, mm, palju inimesi jõuab iga kahe nädala tagant võib-olla Kreekasse või Saksamaale. nii et me peame arvestama ka proportsioonidega. probleem on aga endiselt väga äh, terav Euroopa Liidu agentuurid, liikmesriigid on mobiliseerunud selleks, et selle olukorraga toime tulla, jah, tõepoolest tundub, et nüüd on asi kontrolli alla saadud, aga ilmselt äh, surve jällegi suureneb Bulgaaria piiridele, kuna probleemid Süürias ei lahene mitte üleöö. ja pooled, kes Bulgaariasse on tulnud, on süürlased, ülejäänud on kas Pakistanist või Afga-, Afganistanist, me teame, et probleeme on ju ka teistes riikides. nii et seega on veel palju tööd teha, majutus, vastuvõtutingimused, ei mingisugust inimeste äh, automaatselt kinnipidamist, integratsioon loomulikult nendele, kellel on õigus Bulgaariasse jääda, piiriküsimused, kus ja mida tehakse ja nagu proua Guillaume ütles, siis samas tuleb tagada inimestele ka õigus piiridel varjupaika taodelda tagasisaatmine piiridelt on ebaseaduslik vastavalt rahvusvahelisele õigusele ning Euroopa Liidu standardile. Euroopa Liidu piiridele väga lähedal on käimas kohutav sõda, nagu paljud teist ka ütlesid, siis on süürlaste vastuvõtmine tõesti tohutu vastutus väga vähesed süürlased tegelikult on Euroopa Liitu jõudnud ja vaid üksikutesse riikidesse, kui kõik kakskümmend kaheksa riiki panustaksid, siis saaksime me vastu võtta hoopis suurema hulga inimesi. tuleb võimaldada inimeste ümberasustamine, seda koostöös ÜRO agentuuridega nii et äh, nii ei peaks need inimesed äh, siis seiklema üle Vahemere. ma kordan veel kord üle oma üleskutsed kõikidele kahekümne kaheksale liikmesriigile võtta vastu Süüria põgenikke. nii saame me aidata kõige haavatavamas olukorras olevaid inimesi, kes on selle kohutava tragöödia ohvrid. nii näitame me solidaarsust ka bulgaarlastega ja aitame me neil selle praeguse olukorraga toime tulla. suur aitäh teile, daamid ja härrad, suur aitäh, härra president! suur tänu! härra Veniselos, palun, teil on sõna. suur aitäh! ma olen veendunud, et parlamendisaadikud teavad, kui suurt tähtsust omistab Kreeka eesistuja sellele riigile, meie oleme ju Bulgaaria naaberriik. ja nagu kõik Vahemere riigid, siis ka meie oleme iga päev surve all ja seda nii meie mere- kui ka maapiiridel. Pro-, Bulgaarias on hetkel terav probleem oma maapiiril ja see näitab, kui oluline on Euroopa Liidu ja Türgi vaheline hästi toimiv koostöö, seda just rändevoogude haldamise vaatenurgast Euroopa Liit ja Türgi kirjutasid alla ka olulisele lepingule vaid mõni nädalat ta-, mõni nädal tagasi. me teame, kui oluline on kohaldada ka põhimõtet, mille kohaselt tuleb liikmesriikide vahel rände survet võrdselt jaotada loomulikult tegeleb nõukogu rände ja pagulaste saabumisega kui terava humani-, humanitaarprobleemiga, kui humanitaarkriisi haldamisega, kuid siin on ka teine aspekt, nimelt julgeolek. paljud inimesed otsivad varjupaika ja nad ka on pagulased vastavalt rahvusvahelisele õigusele, kuid võib juhtuda, et on ka nende hulgas inimesi, kes kujutavad endast julgeolekuohtu. selle küsimusega tegeletakse kahel eri tasandil, esiteks otsesed meetmed, mis võetakse kasutusele koha peal tegutseda tuleb kohe, oodata ei saa. siin on tegemist siis konkreetse praktilise solidaarsusega, mida on vaja üles näidata Bulgaaria suhtes. teine tasand, see on juba kavandamine, rändevoogude haldamise kavandamine. Kreeka eesistuja on juba teinud koostööd Itaalia eesistujaga Euroopa Liit peab näitama, et ta suudab tegutseda tõhusalt selles valdkonnas. oktoobrikuises, kui sel ülemkogul räägiti sellest pikalt, räägiti Lampeduusa tragöödia mõjust, detsembris Vahemere rakkerühm esitas oma järeldused kahekümne neljandal, kahekümne viiendal jaanuaril toimus Ateenas mitteametlik ministrite tasandil kohtumine selleks, et teha kokkuvõte olukorrast ning rääkida ka Vahemere rakkerühma järeldustest, sellest, sellel kõigel tuginevalt on meil siis vaja juba järgmisi juhiseid Stockholmi programm, programmile vastavalt, me loodame, et hiljemalt juunikuu ülemkogul on meil juba ka strateegilised juhised olemas. Bulgaarias nagu ka Maltas, Kreekal, Ita-, Kreekas, Itaalias on see probleem igapäevane ja see ei lahene ei märtsikuuks ega ka mitte juunikuuks, tuleb pingutada iga päev ja seda väga keerulistes tingimustes. arutelust oli ka selgelt näha mida kõike tuleb veel teha. komisjon vastas ja mina saan ka omalt poolt teile kinnitada, et ma annan nõukogule edasi kõik selle, mis siin täna öeldi mure tegelikult ei ole mitte ainult Bulgaarial, vaid tervel Euroopa Liidul, sest et küsimärgi all on ju siin terve Euroopa Liit. suur aitäh! suur aitäh kõigile sõnavõtjatele, nüüd on see arutelu lõppenud. ja me läheme edasi järgmise aruteluga, mis käsitleb olukorda Egiptuses. ja kõigepealt saab sõna komisjoni asepresident, liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja